Davis, Pietikainen ja Sarbu on esitanud meile ettepaneku see, eh, mis eh, eeldab vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm hääletamist. Eh, see tekst käsitleb hai uimesid. siis on meile esitatud Belim, Hannibali, Kelly ja Takula ettepanek toetada rahvasporti, ka sellele on parlamendiliikmed allkirju kogunud, seega see tekst avaldatakse istungi protokollis vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm. kolmkümmend sekundit, härra Kelly. suur tänu. Eh, oma kolleegide Bellerti, Hannibooli ja Takula nimel tänan kõiki neid parlamendiliikmeid, kes on andnud deklaratsioonile allkirja peaaegu viiskümmend protsenti nendest olid naised, tahaksin neid tänada väga koostöö eest ja äh, ma äh, arvan, et üks minu kolleegidest tahab ka äh, lisada selle deklaratsiooni toetuseks paar sõna ja kõigile häid jõule, tänan. suur tänu ja nüüd oleme me jõudnud siis selle deklaratsioonini kuuskümmend üks, kaks tuhat kümme, mille on esitanud Tomson, Linn, Figureido, Deli ja Protasevitš. Karima Deli soovis midagi öelda kodutute strate-.